olen vastavalt artiklile üheksa, sada üheksateist meie kodukorrale saanud Euroopa Komisjoni ettepaneku tegemiseks, mille jaoks on vaja siis teatud parlamendiliikmete äh, arvu. järgmisel osaistungjärgul me seda